allora mm, rispetto kolleegi niisiis head kolleegid kolleegi un attimo di silenzio per cortesia riprendiamo palun olgem vaikselt jätkame istungiga artikkel sada üheksakümmend üks kodukorrast paneb paika, et vastavalt artiklile viisteist toimub hääletamine siis salastatult. presidendi büroo tegi ettepaneku teha hääletus eh, kirjalikult, aga eh, meie koda saab otsustada suveräänselt, kuidas seda läbi viia. sellest tulenevalt tegime ka ettepaneku, eh, mis sai enamuse toetuse ning seega äh, lähtume siis äh, selle hääletuse tulemusest hääletusel. ning seda siis vastavalt artiklile sada üheksakümmend üks hakkame nüüd hääletama salastatult. jätkame istungiga, kolmas voor. ja teeme seda elektrooniliselt ma palun, et kõik kolleegid sisestaksite oma hääletuskaardi. ja teeme proovi hääletuse. vaatamaks, kas süsteem toimib, kas esimesel parlamendi istungil viie lauljaga hääletuse teeme, vaatame, kas süsteem toimib. Need viis on teile ära toodud siin ja te saate siis kursoriga teha valiku. selezionate quindi il candidato premendo valige siis õige kandidaat, keda soovite ekraani vastavast osast. Te saate teha seda kas parempool olevate nuppudega ja sellisel juhul, kui te olete valinud, te näete risti ning äh, kandidaadi ees ning selleks, et äh, hääletus oleks salajane, äh, kaob see rist jälle ära. kui olete valmis, äh, siis teeme selle proovihääletuse viie kandidaadi vahel. see on proovihääletus, hääletus on alanud. Hanno votato tutti? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja vaatame, millised on tulemused un appaiono? ja vaatame, kes meie kandidaatidest siis äh, võitis. hästi, näete, et äh, kõik on tuntud lauljad. süsteem toimib. ja nüüd läheme edasi päris hääletusega sul vostro schermo appariranno i candidati Te näete need kolme kandidaadi, päriskandidaadi nime oma ekraanidel. ja te saate kursori siis asetada oma ekraanile. hääletus on alanud hanno votato tutti? kas kõik on hääletanud nüüd? hanno votato tutti kas kõik on hääletanud hanno votato tutti kas kõik on hääletanud facciamo la gentilezza anche di aspettare lei ootame nüüd kõik ära ka teid hea kolleeg hanno votato tutti kas nüüd on kõik hääletanud la votazione è chiusa hääletus on lõppenud nelisada üksteist hääletajat. kuuskümmend üks tühist hääletussedelit, kolmsada viiskümmend äh, valideeritud tulemust ja härra Castaldo sai kakssada nelikümmend kaheksa häält ja härra Krasnodebski kaheksakümmend viis ja Äh, proua Pitsoto seitseteist. õnnitlused härra Castaldole. nüüd kvestorid, kvestorite valimine. head kolleegid investorite puhul teine ettepanek, et tähtaeg kandidaatide esitlemiseks on kell kakskümmend kaks täna õhtul, need tuleb edastada äh, peasekretäriaadile R null null üks null üks, tegemist on Open Space'iga Louis Wise'i hoones. järgmine istung toimub homme, neljandal juulil alates kella üheksast kuni üksteist kolmekümneni. päevakord on avaldatud ning äh, üleval Euroopa Parlamendi veebilehel. sellega on meie istung lõppenud tänaseks, aitäh ah.!